egiidi all. me peame otsustama, kas me võime lubada Putini režiimi äh, selliseid äh, ehitisi Euroopa Liidu egiidi all luua. suur tänu. aitäh, kolleeg Ojuland. tänane istung on sellega lõppenud. järgmine istung toimub homme kell eh,, homme kaheksateistkümnendal aprillil ja alustame hommikul kell üheksa vastavalt päevakorrale. istung on tänaseks lõppenud soovin kõigile kena kodutööd ja head ööd!